soovida. mis mure teil oli? kas te sooviksite midagi öelda, mida te soovite? ah, te ei soovi, ah, te ikka soovite. palun. härra president, ma tahaksin teid õnnitleda teleesinemise puhul, aga ma tahtsin ennast kirja panna avatud mikrofoni jaoks. suurepärane. me kanname teid nimekirja aga nüüd me läheme päevakorra juurde, see puudutab ühist arutelu Euroopa semestri teemal, Euroopa poolaste teemal, ütleb härra juhataja. De Bakkeri, Kerese, De Kerese konveraadi raportid, ütleb härra juhataja, täna me alustasime seda debatti kell üheksa, nüüd me jätkame seda debatti esimesel kõnelejal on neli minutit. palun, aga sõna annan härra Kadriule, palun. ja tänku veel, meneer de voorzitter, meneer de komissar. tänan. härra juhataja, härra volinik, kallid kolleegid täna pärastlõunat me räägime raudteepaketi teemal, see on väga tuline teema, mis on kutsunud esile väga palju arutelusid ja see teema on väga kompleksne. mina ei ole kunagi palunud, et reisijate vedu, et raudteereisijate vedu muudetaks konkurentsile avatuks, aga kui me tahame rääkida ühtsest Euroopa raudteeruumist, siis me peame tegelikult määratlema, millistel tingimustel tohib selles ruumis tegutseda. komisjoni ettepanekud polnud minu jaoks aktsepteeritavad ja see on teada. tegelikult tuleb arvestada seda, kui suured on e, erinevused erinevate raudteede, raudteevõrgustike, raudteetiheduse e, vahel, mis kas tõhustab või takistab turu avanemist nüüd ma tahaksin tänada raportööri, sest minu arvates tänu temale õnnestus meil esitada homseks hääletamiseks tasakaalustatud pakett. me peame nende ettepanekute abil saavutama selle, et sünniksid stiimulid eh, inimestele osutatavate teenuste kvaliteedi parandamisel ühelt poolt me räägime turu jär-, järjestikusest avanemisest ja teisast äh, avalike kohustuste täitmise võimalikkuse jätkamisest. me peame arvestama, et me ei tohi aga äh, toimida öö, äh, öö, selle põhimõtte järgi nagu see, kes on võimas, tuleb ja riisuks, riisub pealt koore. me peame pakkuma võimalusi kõikidele, me peame tagama tõhusa struktuuri selleks, et raudteetaristu ja raudteeettevõtete e, vahelise lahutatuse tingimustes oleks tagatud ühtne Euroopa raudteevõrk me peame sel-, tugevdama ka raudteereisijate õigusi, me peame eh, tagama eh, otsepiletite olemasolu ja senisest parema reisiteabe me võtame vastu meetmete paketi, mida on arutatud ka transpordikomisjonis. see on tegelikult säärane algettepanekute äh, pakett, mille kallal me saame kindlasti edasi töötada. meie jaoks on oluline, et mitte tekitada olukorda, kus teatud ettevõtetel õnnestub pealt riisuda koor, meie jaoks on oluline, et äh, raudtee tegevuse reguleerimisega seotud ettevõtted Eh, suudaksid muuhulgas toetada ka uusi turule tulijaid, et neile oleks kas tee avatud ja, ja määratleda, millistel tingimustel eh, ei ole võimalik on võimalik avaliku teenuse pakkum-, enampakkumise võitjate tingimustes teenuste pakkimist ahe-, ahe-, ahendada. meil on äh, Äh, muidugi olulised turumehhanismide toimimine, kuid tegelikult selle mehhanismidega polnud kõik kolleegid alati nõus, nagu näiteks kolleeg Kilgod. ka teised kolleeg, kolleegid polnud kõikide turumehhanismi kõikvõimsuse äh, nüanssidega nõus ja nad tegid omapoolseid dokumenti muudatusettepanekuid. kui me räägime aga äh, raudteepaketi äh, sotsiaalsetest aspektidest, siis on oluline, et äh, kollektiivlepingute reegleid täidetaks selleks, et ja et jätkataks sotsiaalset dialoogi. ja selle kõige põhjal võib järeldada, et raudteepakett, mille oleme nüüdseks sõlminud, kujutab endast adekvaatset paketti, mis aitab meil üle-euroopalise raudteeruumi ettevalmistamisel edasi minna. suur aitäh, ütleb härra esimees. nii enne kui me edasi läheme, tahaksin ma kinnitada eilse istungi protokolli. protokoll on kõikidele kättesaadav, kas kellelgi on eilse istungi protokolli suhtes vastuvõtteid? kui ei, siis on see protokoll vastu võetud. ja nüüd annan sõna härra Krossile. aitäh, härra volinik Jõudu. Excuse me, see geschäftsordnung. oi, ma vabandan, ütleb härra juhataja, kas te tahate rääkida kodukorra küsimuses? Sí, solamente es que en el momento anterior eh, para las... ma tahaksin ainult öelda, et see, ka seda ka protokollitaks, et